partei juht äh, vabastati kõikidest süüdistustest, mis tema vastu tõstatati äh, islami äh, vastuses ja arvamusvabaduse rikkumise pärast. nüüd hakkab hääletus, nagu te teate, meil see, meil on ka kirjalik deklaratsioon eelkõige millele on antud vajalik arv allkirju, see on deklaratsioon neliteist aastast kaks tuhat üks, mille on esitanud Konstantinos Popakis, Richard Howard, Adam Kosa, Eva Lichtenberger ja Cecilia Wikström ja see puudutab pimedate kirjas vabatahtliku tähistamise süsteemi äh, tööstustoodete pakendile. sellele on kirjutanud äh, suurem osa parlamendi liikmetest ja kooskõlas kodukorrareegliga sada kakskümmend kolm, see edastatakse adresseeritud isikutele ning avaldatakse ka praeguse istungjärgu tekstides ning allakirjutanute nimed äh, kajastatakse ka protokollis ma arvan, et härra Popakis soovib lühidalt sõna võtta. suur tänu, äh, president. ma tahaksin äh, tänada äh, Bergerit ja kõiki teisi, kes on alla kirjutanud selle kirjalikule deklaratsioonile, sest me oleme seisukohal, et inimesed, kellel on kuulmis- ja nägemispuue, peaksid olema samuti